okei okay,, friends, you are warmly welcome. sõbrad, tere tulemast meie koosolekule. kõigepealt võtame vastu päevakorra. me, kas teil on kommentaare, ei ole, siis on päevakord vastu võetud. punkt kaks, esinaise teadaanded. kõigepealt kõikidesse keeltesse on tõlge, välja arvatud horvaatia keel. homme võtke teadmiseks hommikul. hommikuks on üks meie saadikuid, proua Morin Chartier, kutsunud siia kakskümmend külalist oma valimisringkonnast, et nad äh, tuleksid ja vaataksid meie komisjoni tööd hommikul kella üheksast poole üheteistkümneni. kolmas punkt selline teave, et kahekümne neljandal mail toimub erakorraline tööhõivekomisjoni koosolek. ning päevakord on järgmine. asepresident Dombrovskis tuleb siia struktureeritud dialoogi raames ning volinik Tyson külastab meid, et rääkida Euroopa Tööameti teemast, nii nagu koordinaatorid seda soovisid viieteistkümnendal märtsil sellele järgneb arvamuste vahetus ning siis hääletame struktureeritud dialoogi üle ning äh, tööameti üle. seega palun, olge kõik kohal, kui võimalik. kolmas päevakorrapunkt, äh, koosolekute protokollide vastuvõtmine. Teil vastuväiteid ei ole kahekümne seitsmenda märtsi koosoleku protokollile ning siis neljas päevakorrapunkt, digitaliseerimine ja automeerimine, väljakutsed tööturule ning sotsiaalsüsteemile. eesmärk on rääkida kuulamise käigus digitaliseerimise mõjust üldisemalt ning selle mõjust tööturule spetsiifilisemalt. üsna suur ebakindlus valitseb digitaliseerimise mõjude suhtes ühest tuntud dokumendist teame me, et kuni nelikümmend seitse protsenti Ameerika töökohtadest on potentsiaalse autome-, automatiseerimise ohus järgmise kümne äh, või kahekümne aasta jooksul, teised uuringud äh, prognoosivad, et äh, hoopis alla kümne protsendi töökohtadest kaob. seega nelikümmend seitse või kümme protsenti, arvamused on väga erinevad. me oleme teada saanud, et keskmise oskustasemega tööd näiteks töötlevas tööstuses äh, vähenevad ning äh, suureneb äh, madala oskustaseme ning kõrge oskustasemega töökohtade hulk. siis on meil platvormi või ühekordse töö majandusharud, kus inimesed kaotavad sellised soodustused nagu öö, öö, sinine leht või vanemapuhkus kõik see mõjutab äh, Euroopa sotsiaalkindlustussüsteeme ning seetõttu äh, korraldasimegi tänase kuulamise, äh, kuhu on kutsutud erinevad kõnelejad, kõigepealt kuulame ära STOA uuringu, mis räägib uue tehnoloogia mõjust tööturule ning sotsiaalmajandusele. seega annangi kõigepealt sõna härra Bernard Taksile kes teeb öö, sissejuhatuse ja tutvustab STOA uuringut, aga tema ei ole kohal. ta on üks nendest, keda mõjutavad tänased lennuprobleemid. seega, kui te olete nõus, siis annaksin kõigepealt sõna meie kolmele eksperdile te saate sõna kümneks, kaheteistkümneks minutiks umbes ning siis loodetavasti härra Taks on ka kohal. seega annaksin võib-olla kõigepealt sõna härra Samuel Enblomile, kes on poliitiline direktor TCO-s, endine äh, õigusnõunik, see on siis äh, Rootsi äh, professionaalsete töövõtjate konföderatsioon. aitäh, ma tahaksin tänada teid eh, kutse eest siin koosolekul esineda ning tutvustaksin meie organisatsiooni seisukohti. DCO on siis Rootsi professionaalsete töövõtjate konföderatsioon, me eh, koondame umbes nelja koma kaheksat miljonit eh, valgekraelist, me oleme umbes suuruselt kümnes äh, Euroopa Ametiühingute Organisatsiooni liige ning me oleme üks äh, kiiremini kasvavaid organisatsioone. uued tehnoloogiad mõjutavad äh, tööturgu kahel moel, kõigepealt nad on struktuursete muutuste mootoriks ning nad võimaldavad ka tööd uutmoodi organiseerida ning mina räägin nende kahe teema põhjal oma ettekandes. kui nüüd vältida suuremaid utoopilisi stsenaariumeid, siis digitaliseerimise mõjud tööturule võib kokku võtta järgnevalt. mõningad mõningad töökohad kaovad, mõningad töökohad tekivad ning suurem osa töökohti muutuvad. see võtab kokku ka selle STOA uuringu, ma arvan, millest me kuuleme hiljem. muutuste kiirus on erinev erinevates sektorites ja riikides ja mis on ka oluline, erinevates ettevõtetes. kui vaadata digitaliseerimist, siis ei tohiks ka unustada, et kuigi tehnoloogiline muutus on väga tugev jõud, siis poliitilised otsused mõjutavad ka protsessi tulemusi. ettevõtete tasandil on oluline kiire ning nutikas kohanemine, see annab äh, ka edu, aga avalikus, avalikus sektoris on see, kehtib sama põhimõte tehnoloogiat võib kasutada ka selleks, et äh, täita äh, uuenevaid sotsiaalseid vajadusi, see kehtib ka äh, kolmanda sektori kohta. suurem osa eksperte on nõus, et oskused ning uute oskuste õppimine on kriitilise tähtsusega haridussüsteemid algkoolist kuni ülikoolini on väga olulised aga me peame leidma ka paremaid viisi, kuidas äh, koolitust pakkuda tööelu jooksul inimeste jaoks näiteks, kes on kaotanud struktuursete muutuste tõttu töö või inimeste jaoks, kellel on vaja koolitust, et kohaneda äh, uute muutustega nende elukutses või sektoris. meie uuringus mis tehti Rootsi tööturu kohta, selgus, et neli töötajat kümnest usuvad, et nemad ei saa piisavalt koolitust oma töökohal, et muutustega kohaneda ning kõige rohkem muretsevad äh, mitte noored või vanad, vaid keskealised töötajad, äh, inimesed kõrg, kellel on kõrgharidus, muretsevad rohkem madalamalt harit-, võrreldes madalamalt haritud inimestega ning öö, äh, Äh, tähtajatute lepingutega inimesed muretsevad vähem kui tähtajaliste lepingutega inimesed. mina keskendun äh, just äh, poliitilistele otsustele, millega saab parandada tehnoloogiliste muutuste mõju ning nende, parandada nendega kohanemist sest äh, kui inimesed, inimestel aidata kohaneda töö äh, muutustega, siis tuleb neile tagada ka teatud turvatunne. Nende väljakutsetega tegeledes on suur äh, potentsiaal kollektiivläbirääkimistel tööandjate ja võitjate vahel. töö võitjate ja nende esindajatega konsulteerimine ennem uute tehnoloogiate kasutuselevõttu võimaldab neil paremini nõustuda äh, nende muutustega ning ka äh, paremini nendega kohaneda. kollektiivne läbirääkimine aitab kaasa ka äh, oskuste parandamisele töötajate hulgas ning seega tagatakse ka töötajate õigused nii, vastutuse kõrval. samuti saab kollektiivläbirääkimisi kasutada selleks, et luua kahe- või kolmepoolseid institutsioone, millega toetada töötajaid, kes on kaotanud oma töökohad. siin on toodud OECD-s välja äh, Rootsi töönõukogude näide äh, hea eeskujuna. ning tuleks uurida, kuidas sarnaseid institutsioone võiks luua erinevates tööstussektorites nüüd teine ettekande osa, uued tehnoloogiad võimaldavad ka tööd teistmoodi organiseerida. infotehnoloogia parandab töö koordineerimist äh, äh, äh, füüsiliste ja õiguslike traditsiooniliste firma, ettevõtte piiride sees, see võimaldab füüsiliselt FIE-del ning ajutiste lepingutega töötajatel äh, välja arendada oma uusi ettevõtlusmudeleid. seega digitaliseerimine äh, toob kaasa äh, ajutisemad, lühemad töösuhted. palju tuleb tähelepanu pöörata just sellele nimet-, niinimetatud platvormtööle, mis on seotud ettevõtetega nagu Fedora, Amazon, Uber tuleb aga mõista, et suurem osa nendest ajutistest töökohtadest ei ole seotud Fedora või Uberiga, suurem osa nendest öö, kaasab naisi ning need, seda tehakse traditsioonilistes sektorites ja ettevõtetes, nagu näiteks jaemüük, restoranid ning hooldus. Nendes sektorites võib värvata töötajaid või tühistada nende töö lühiajalise etteteatamisega tulenevalt klientide nõudmistest, seega suureneb osaline tööaeg, ajutine töö, samuti valves olek, nulltunnilepingute hulk ja nii edasi. selline ajutine töö, seda mõjutab ka uus tehnoloogia automatiseerimine äh, toetab äh, tervishoiuettevõtetel, ettevõtteid, restorane ja poode, äh, et nad saavad paremini näiteks töögraafikuid paika panna, smartphone'i, phone, et, eh, et, et telefonide tehnoloogiaga saab samuti paremini värvata töötajaid ning kui siin rääkida ettevõtetest, siis Kronos, Ceridian, Genesis ja paljud teised on tegusad sellises äh, valdkonnas, suurem osa teist ei ole nendest midagi kuulnud äh,. sageli kirjeldatakse neid ettevõtteid äh, kuritegelikena. et rõhutada, et selline e-, e-, et selline majandusharu, digitaalne majandusharu on tegelikult palju äh, teistsugusem, kui me ette kujutame. lõpetuseks poliitilised äh, reaktsioonid sellisele, sellistele arengutele. kõigepealt minu arvates tuleb tagada, et olemasolev õigustik rea-, äh, reageeriks uutele töövormidele, näiteks tuleb tagada öö, äh, näiteks transpordi ja muudele sarnastele ettevõtetele võrdsed võimalused ning võrdsed kohustused, veebiettevõtted peavad täitma ka samu reegleid, mida tavaettevõtted seega tuleb määrustikku kohendada, et see vastaks uutele tingimustele, me ei tohiks kuidagi pärssida innovatsiooni samas. teiseks tuleks kasutada äh, olemasolevat äh, tööõiguse kategooriate paindlikkust, selle asemel, et sisse tuua uusi töökategooriaid. me peaksime ära kasutama olemasolevaid. töövõtja kontseptsioon on viimase saja aasta jooksul näidanud, et ta on korduvalt suutnud muutuda ning see ei peaks olema väga äh, konkreetselt paika pandud, eriti Euroopa tasandil, seetõttu minu organisatsioon on ka vastu sellele öö, äh, öö, äh, direktiivi osale. kolmandaks tuleks vältida seda, et pandaks paika mingisugused kolmandad kategooriad nendes riikides, kus neid olemas ei ole, me peaksime pigem laiendama tööõiguse osasid öö, nendele FIE-dele, kelle töö vastab tööõiguses kirjeldatule. näiteks töötervishoiu õigustik nagu tuleks laiendada nendele FIE-dele, kes töötavad koos peatöövõtjatega, aga nad ei ole nende otsesed alluvad. me peaksime kohendama oma sotsiaalkindlustussüsteeme, aktiivset tööturupoliitikat ning haridussüsteeme me peame eeldama, seni on eeldatud, et inimesel on alaline või pikemaajalisem töö äh, ning stabiilne sissetulek. aga äh, FIE-de või äh, ajutise töövõtja puhul ei ole see enam nii. seega meil on vaja neid süsteeme kohendada. sotsiaalkindlustuse puhul võiks see tähendada näiteks kvalifikatsiooninõuete muutmist abikõlbulikkuse reeglite muutmist, need töötuskindlustuse ning vanemapuhkuse ja tervisekindlustuse reeglite muutmist selleks, et tagada piisav kaitse ka FIE-dele, ajutise lepinguga töötajatele ning nendele, kes on vahel töövõtjad, vahel FIE-d. ning lõpetuseks ametiühingud ehk meie ise. nagu ikka, peame olema organiseeritud selleks peame me tegelema oluliste teemadega ning ametiühingutega liitujatel peab olema ka motivatsiooni nendega liituda. me peame ka ajutistele töötajatele andma piisavalt motivatsiooni. isegi siis, kui kollektiivsed läbirääkimised pole võimalikud, saame meie anda nõu no, Äh, me võime äh, näidata, kuidas kõige paremini saavutada stabiilne äh, töökoht, saame survestada ka tööandjaid, seeläbi saab ka selles majandusharus töösuhteid tugevdada. me saame aidata ka koolituste korraldamisele kaasa näiteks kui me räägime erinevate kursuste korraldamisest tõhusamalt ja odavamalt. aga selleks, et ametiühingud saaksid ka oma panuse anda uut, uute tehnoloogiate kasutamisesse, peame me öö, olema organiseeritumad, tuleb tagada, et meil ei, meil ei ole organiseerituse ees mingisuguseid praktilisi või õiguslikke takistusi. nüüd on mu aeg vist otsas, suur tänu kuulamast olen valmis teie küsimustele vastama, aitäh. We'll aitäh, lähme edasi järgmisega. enne kui läheme küsimuste juurde, kas anname sõna nüüd härra Taksile? kas te olete valmis? me ei oodanud teid ära, andsime sõna härra Engblomile, kes pidi pärast teid äh, sõna saama, aga nüüd on teil võimalus meile tutvustada uuringut, STOA uuringut, nii et palun, kümme minutit. aitäh ja aitäh, et kutsusite mind aitäh, et äh, te kutsusite <laughs> mind siia äh, tutvustama kõnealust uuringut. vabandan lennuki hiljaks, <clears throat> aga tänud äh, kolleegile, kes siin aja ära täitis. Austria Tehnoloogia Instituut koostas uuringu siis STOA üksuse jaoks selle kohta, kuidas uued tehnoloogiad mõjutavad tõenäoliselt tulevikus Euroopa Liidu tööturgu. kõik teavad, et tegemist on revolutsiooniliste aegadega, ja revolutsioon tuleb tehnoloogia poole pealt väga paljud uued tehnoloogiad on praegu esile kerkimas ja neil tehnoloogiatel on suur potentsiaal meie töökorralduse muutmiseks, kuid samuti tõenäoliselt muutuvad tööd, tööhõive tase ja majandus. mõningad uued tehnoloogiad, millest ma räägin siinkohal, digitaaltootmistehnoloogiad 3D äh, printimine äh, ja uued äh, ehitusviisid, mis võivad tõenäoliselt kõvasti mõjutada seda, mida meil vaja on oma igapäevaelus. meil on nüüd Ehm, õpivad masinad, äh, suurandmed, äh, algoritmid äh, ja me peame vaatama, kuidas täpselt uued tehnoloogiad on sellega seotud ja meil on robotid, isesõitvad autod. ja me tegelikult ei teagi, kus see kõik lõpeb. lisaks sellele toimub ka innovatsioon Bitcoinide ja blockchain tehnoloogia raames. nii et me ei räägi siin ühest tehnoloogiast, vaid äh, tehnoloogiate kogumikust. ma usun, et äh, kõik tahavad teada, kuidas äh, need tehnoloogiad täpselt mõjutavad tööhõivet. ma arvan, et et äh, me võime seda kokku võtta kaheks ähm, narratiiviks. üks asi, mida me teame, on see, et mõju saab olema tohutu, aga milline, seda me ei tea, kas kõik lõpeb õnnelikult või läheb kõik täiesti untsu ja me ei tea praegu, kumb neist võimalustest on tõenäolisem aga võtaksin lühidalt läbi need kaks võimalikku narratiivi. vaatame, mis me leiame erinevatest uuringutest. ühine on neile mõlemale see, et masinad või kui tahate üldisemalt sõnastada seda, siis tehnoloogia võtab tõenäoliselt üle väga palju sellest tööst, mis me praegu teeme. igasugune rutiinne töö, kuid samuti kontorites tehtav rutiinne töö, äh, mitte ainult käsitsi tehtav tootev töö. Äh, nii et äh, siin on tõesti päris suur šanss, et kõik see automatiseeritakse. me võime aga eeldada, et tekib ka uut liigi, liiki töö, tekivad uued võimalused raha teenimiseks, kus on vaja individuaalset intellekti, tegemist oleks siis valdkondadega, kus masinad ei ole, ei tule toime ja on vaja inimesi võtame näiteks pangad, pangad on äh, sisse viinud pangaautomaadid, äh, igasugused muud automaatsed süsteemid ja mis siis sellega kaasnes? Äh, inimesed, kes töötasid varem väga rutiinsetes valdkondades Äh, on nüüd ümber suunatud mujale, nad näiteks nõustuva, nõustavad kliente, suhtlevad klientidega ja nii edasi. nii et see oleks siis see positiivne stsenaarium, hea õnnelik lõpp. me näeme, et äh, tootlikkus tõuseb, sissetulekud tõusevad, sellest tuleneb äh, ka uus majanduskasv tekivad äh, uued tööülesanded äh, ja ametid. või praegused äh, ametid muutuvad. aga kui kõik läheb halvasti, mis siis saab? varem ütlesin, et masinad võivad asendada inimtööjõudu, nii ta on seda haldusülesannete täitmisel ka mujal, aga alati on lootust, et tekivad uued töökohad, uued vajadused asjade arenedes. osad usuvad, et nii see ei lähe, sellepärast et masinad suudavad kõike paremini teha. ja tekivad Äh, ainult väga äh, üksikud uued töökohad ja ainult äh, väga vähesed vanad töökohad jäävad alles. see oleks kõige hullem stsenaarium, sellepärast et see tähendaks seda, et tööhõive kasvaks, töötus kasvaks, vabandust, paljud peaksid töötama valdkondades, mida ei saa veel automatiseerida. tekivad suuremad lõhed ja rohkem ebavõrdsust. ka sotsiaalkindlustussüsteemid satuvad suure pinge alla, sellepärast et need on ju kavandatud, võttes arvesse kõrget tööhõive taset Need on siis need kaks stsenaariumit. üks neist sobib meile, teine mitte, aga mida me siis võiksime oodata ikkagi? see oli üks küsimusi, mis me endile esitasime uuringut äh, koostades, mida me oleme õppinud viimastest tehnoloogilistest muudatustest äh, ja seda ka suhtes praeguse olukorraga pinged uute tehnoloogiate vahel, mis kaotavad ära töökohti, kuid võivad ka uusi töökohti luua, siin ei ole midagi uut, seda on varemgi juhtunud eh, tööstusrevolutsioonist peale. alati on olnud teatud eh, võidujooks siis kaduvate ja tekkivate töökohtade vahel minevikus äh, peaaegu alati jäid peale, äh, jäid peale uued töökohad ja see on optimistlik lähenemine, see on ka põhjuseks, miks meie peaksime optimistid olema. ma usun, et õnnelik lõpp on realistlikum äh, versioon kui halb lõpp. aga ikkagi on ka teatud faktoreid, millega tuleb arvestada arvatakse ka, et praegu on asjad teistmoodi, seda näiteks sellepärast, et internet on palju laiemalt levinud kui varasemalt näiteks elekter. tegemist on tohutu tehnoloogilise edusammuga samuti tuleb arvestada sellega, et info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad endiselt kasvavad äh, eksponentsiaalselt. ehk siis äh, kasv on selline, et me ei suuda olukorda ettegi kujutada kahe, kolme, nelja aasta pärast paljud digitaalsed äh, tooted, äh, neid võib tulevikus kopeerida või taastoota väga väikeste kuludega ning see on üks äh, iseloomujooni, mis on omane just nimelt praegustele tehnoloogilistele muudatustele. tuleksin nüüd lühidalt ka poliitikate, sellepärast et hakkan jutuga lõpule jõudma ma usun, kõik äh, on nõus sellega, et peame rohkem investeerima haridusse. kui rutiinsed töökohad kaovad, ka kontori rutiinsed äh, tööd kaovad ära või väheneb vähemalt nende osakaal, siis me peame keskenduma haridussüsteemile, vaatama, mida masinad ei suuda ise teha või mitte nii hästi teha. kõik, mis on seotud loovtööga või äh, isikliku lähenemisega. teadus- ja arendustegevus samuti peame samuti taristusse info, investeerima. ja samuti on väga oluline toetada rohkem ettevõtlust Euroopas. võttes arvesse kõiki uusi tehnoloogiaid ja tehisintellekti positsiooni praeguses Euroopa ei ole väga Äh, väga heal positsioonil. aga ma arvan, et ettevõtlusega saab need tehnoloogiad meil ka turule tuua. praegu me näeme, et domineerivad on suured Ameerika ettevõtted, tulevikus võib-olla Hiina omad, aga Euroopast on ainult väga vähe suurettevõtteid. sellega lõpetaksingi praegu, aitäh! aitäh, härra Taks, sõnavõtu eest ja järgmisena annan sõna professor Valerio de Stefanole, kes töötab uurijana Tööõiguse Instituudis ja õigusteaduskonnas Lööveni ülikoolis. palun. suur tänu, proua esinaine. suur tänu komisjoni liikmetele kutse eest kuulsime sõnavõtte, mis puudutasid kvantitatiivseid aspekte, kuidas äh, digiteerimine mõjutab tööturgu, aga mina olen jurist, selles mõttes ei ole mul palju öelda kvantiteedi kohta, küll aga kvalitatiivsete aspektide kohta. meie jaoks äh, on, on see küsimus jäänud vägagi suurel määral tähelepanuta tänases tehnoloogialases arutelus aga enne veel tahaksin selgitada, mis oleks minu peamine sõnum täna. esiteks, meil on vaja läbipaistvust tehnoloogia kasutusel. algoritmide puhul, tehisintellekti puhul, kõik seda, mida kasutatakse selleks, et järelevalvet teostada töö üle ning selleks on tarvilik sotsiaaldialoog selle üle, kuidas algoritme hallata teiseks, sellest rääkis ka doktor Englum, tuleb sõnadest kaugemale vaadata selleks, et tagada põhiõigused kõigile töötajatele. me ei saa lihtsalt töötajate põhiõigusi piirata õigusega ühineda ametiühingutega või kollektiivseid läbirääkimisi pidada või mitte olla diskrimineeritud. ei, see ei, ei tohi kehtida ainult palgatöötajatele, traditsioonilistele töötajatele ja ka, ja mida veel mainiti varasemates sõnavõttudes, tööhõivet peame käsitlema kui paindlikku mõistet. mõningatel juhtudel tuleb seda ka ümber kujundada, nii et mitte kõrvale jätta kõige haavatavamaid isikuid tööhõive definitsiooni ja sotsiaalkaitse definitsiooni alt. rääkides digit-, investeerimisest, sageli mõtleme platvormimajandusele eh, ehk siis internetis tehtavale tööle ja tehnoloogia abil tehtavale tööle Uber, Deliveroo, teised platvormid. ja doktor Englum ka mainis, et mõnikord on väga paljud töötajad kaasatud platvormidesse, hooldajad näiteks, kes jäävad täiesti meie analüüsidest välja, nii et peaksime palju rohkem tähelepanu pöörama nendele hooletusse jäänud sektoritesse. sageli, kui me räägime platvormitööst, siis me eeldame, et inimesed on FIE-d, kes seal töötavad ja seega nad ei saa mõnikord äh, Äh, mitmesuguseid kasu mingisugustest kaitsemeetmetest, äh, kas või kollektiivläbirääkimiste või sotsiaalkindlustuse näol. ja mõnikord, mõnikord on tegemist FIE-dega, mõnikord aga äh, töötajad töötajate puhul ei, ei, ei, ei kehti päriselt FIE mõiste inimest, töötajatel ei ole mingit õigust äh, oma arvamust äh, avaldada, samuti ei ole ka võimalik nende töö üle kuidagi järelevalvet teostada, kui palju aega näiteks kulub mingile tööle. ja meie tarbi-, meie klientidena äh, sageli peame hindama nende töötajate tööd ja see tähendab, et länu, äh, tänu algoritmidele ja platvormidele distsiplineeritakse sel moel kui neid töötajaid, kui klient ei ole rahul, näiteks äh, töö ei tehtud, tööd ei tehtud piisava aja jooksul, siis see või distsiplineerib. see on, ma arvan, äh, asjaolu, mis äh, mitmetel juhtudel ongi eristavaks tunnuseks traditsioonilise töö ja traditsioonilise FIE tegevuse ja platvormidel tegutsevate töötajate vahel. me näeme Euroopas ja kõikjal maailmal, maailmas, et äh, FIE-d pöörduvad ka kohtusse. Nad soovivad neid, et neid nimetataks töötajateks, mõnikord äh, saadab neid edu, mõnikord mitte. hiljutised äh, Itaalia koh- või Prantsusmaa kohtuotsused näiteks on olnud sellised et inimesed tahavad saada töövõtjateks selleks, et saada kaitset ja kohus nendele seda õigust ei andnud. ja paljudel juhtumitel on põhjuseks see, et äh, töötajatel on suur paindlikkus tööaja osas, mida see tähendab? et äh, teoreetiliselt on neil võimalus valida, millal nad äh, töönädala või tööpäeva jooksul töötavad. selle kohta ütleksin, et see paindlikkus on oluline, kuid seda ei saa kasutada äh, töökaitse välistamiseks. kui, kui inimesena ei saa tegelikult otsustada, kui palju küsitakse tasu klientidelt, kui, kui palju tegelikult kulub aega selleks, et tööd teha, siis ainult asjaolu, et inimene justkui saab ise valida, millal töötada, siis äh, ei tähenda seda, et inimesel ei ole õigust äh, kaitsele. E, tuleb mõelda töötajate põhiõigustele nagu kollektiivsed läbirääkimised või mittediskrimineerimine ja ka, ka kõik teised tööõigusega pakutavad eelised. teiseks pole selge, kas paindlikkus, millest räägitakse, on ka päriselt toimiv. paljudel juhtumitel me ei tea, kuidas, kuidas algoritmid hindavad paindlikku ajakasutust, kui inimene ei tööta reguleerisetel aegadel, siis platvormid võivad teda nii-öelda karistada. parimad, paremat tööd antakse nendele, kes on, viibivad rohkem platvormil või veebis. tegelikult me aga ei tea, kuidas tegelikult on, sest äh, kriteeriumid, mida platvormid kasutavad selleks, et hinnata Äh, töö tulemuslikkust ja selleks, et tööd tulevikus rohkem jagada, seda ei tehta, see, see ei ole avalik. ja see näitab läbipaistvuse vajadusele algoritmi vald-, algoritmide valdkonnas ja see on palju olulisem kui traditsioonilises töökorralduses. järjest rohkem, isegi traditsioonilise töö puhul, tehnoloogia ja tehisintelligents otsustab seda, äh, milliseid töötajaid äh, edutada, milliseid vallandada, kuidas tööd äh, tehakse, hinnata töö tulemuslikkust, mõõta, mõõta tootlikkust ja mõnikord puudub täielikult läbipaistvus selle hindamise osas ja ma ütleksin, et selle asemel oleks meil vaja läbipaistvust. ja kõige parem olekski sotsiaaldialoog ja kollektiivläbirääkimused nende kriteeriumide üle, mida platvormid ja traditsioonilised tööandjad äh, kasutavad, hallates oma töötajaid. kollektiivläbirääkimised on endiselt kõige usaldusväärsem ja paindlikum instrument selleks. see õigusaktid te muutmine on, on keerukas, kuid kollektiivläbirääkimistega on võimalik lihtsamini asju teha selleks, et äh, kollektiivläbirääkimisi oleks võimalik kasutada, tuleb vaadata kaugemale ta-, tavapärasest kollektiivsete läbirääkimiste sisust, seda ei saa piirata ainult palgatöötajatele, meil on vaja see tagada ka FIE-de jaoks. mõnikord võivad tekkida õiguslikud takistused, näiteks FIE-d ei saa osaleda kollektiivläbirääkimistes, sest äh, seda võidakse näha kui hindade fikseerimist, mis on konkurentsiõiguse rikkumine. sellised piirangud tuleks läbi vaadata selleks, et hakkama saada väljakutsetega, mida meile pakub tehnoloogia. ja lõpetuseks, kuivõrd aeg hakkab lõppema, ma arvan, et ähm, peame ka mõtlema, millised on kriteeriumid, mille alusel määrata söösuhteid, nagu näiteks äh, jätkuvus tööhõive kättesaadavuse puhul ja mitte ja paindlikud ja mittepaindlikud töö, äh, tööajad. see muutub tulevikus järjest olulisemaks, sest tulevikus tööandjate käsutuses saab, on suur hulk töötajaid, keda nad saavad kasutada täpselt sellisel hetkel, millal nad soovivad tehnoloogia abil ja asjaolu, et saab valida, millal inimene töötab, see kõik peaks ole, olema järjest vähem oluline, kui töö tulemused muul viisil näitavad, et on seos tavapärase tööhõive ja alluvussuhtega. ma arvan, et see on otsustava tähtsusega selleks, et tehnoloogilised edusammud toetaksid ühiskonda tervikuna. Thank you uh,. Then I'll give the... suur tänu. ja järgmisena saab sõna doktor Gerlind Viskirchen, kes on rahvusvahelise advokatuuri assotsiatsiooni Tööhõive Instituudi aseesinaine. jah. aitäh, suur tänu ka mind siia kutsumast. ma olen siin sellepärast, et mina juhtisin äh, Äh, tehisintelligentsi ja robootika alas rahvusvahelise uuringu koostamist äh, alates aprillikuust eelmisel aastal, aga ma olen muidu tööõiguse spetsialist äh, ja peamiselt te-, räägiksin ma õiguste teemadest. uuringu peamised järeldused olid järgmised. esiteks, leidsime, et digiteerimine mõjutab nii öö, sinikraesid kui valgekraesid, kui vaadata poliitiliste otsuste tegijaid ning meediat, siis võib jääda mulje, et et kõik mõjuta, see mõjutab ainult äh, töötlevat tööstust samas. samas kaheksakümmend kuni üheksakümmend protsenti töötajatest Euroopas töötab teenuste sektoris. teiseks, uuring leidis, et äh, tekivad uued ettevõtlusstruktuurid, uued töövormid ning suureneb FIE-de hulk. kolmandaks uuring näitas, et võib tekkida massilise tööpuuduse efekt ning kui uurida nüüd seda uuringut kahe tuhande viieteistkümnendast aastast, siis seal öeldi et, et nelikümmend seitse protsenti USA töökohtadest kaob, samas meil on uurema, uuemaid uuringuid ka, näiteks detsembri McKenzie uuring ning märtsikuu OECD uuring näitavad, sama, enam-vähem samamoodi, et umbes viisteist protsenti töökohtadest asendatakse tehnoloogiaga ning lisaks kakskümmend protsenti töökohtadest neid mõjutab suuresti uus tehnoloogia. tõenäoliselt järgmise kümne aasta jooksul. meie usaldaksime pigem neid numbreid, need ei ole nii dramaatilised, kui see mu eelkõneleja ütles aga ettevaatlikult lähenedes võiks öelda, et need kaks uuringut, üsna põhjalikud uuringut, jõudsid üs-, meiele üsna sarnasele järeldusele ning neljandaks järeldasime, et olemasolevat ole,, olemasolev tööõigus nii liikmesriikides kui Euroopa Liidus on jäänud reaalsest elust maha ning see lõhe suureneb ettevõtlusmaailm liigub eksponentsiaalselt eh, edasi, nagu mu eelkõneleja ütles, tehnoloogia areneb eksponentsiaalselt ning õigusloome liigub edasi ainult teosammul, mis on tavaline poliitilises maailmas, aga kahju on sellest, et see lõhe järjest suureneb ning aega jääb meil väheks. palju uurisime rahvusvahelisi mõjusid, mis võib juhtuda ülemaailmselt ning huvitav on näha, et tulevased tööturud, neid mõjutavad kaks põhifaktorit, kõigepealt tehnoloogiline areng, mis kaasab ka investeeringuid keskkonda, näiteks juristina ütleksin ma, et õigusloomeline raamistik mis reguleerib olemasolevat ettevõtlusmaailma, on oluline ning teine võtmefaktor on haridus. huvitav on näha, et USA, eelkõige Silicon Valley on asunud juhtrolli, see on kõik roheline, Aasia, olenevalt riigist, tegutseb päris hästi, Euroopas on suur erinevus põhja ja lõuna riikide vahel kahjuks kaks maailmajagu Aafrika ja Lõuna-Ameerika on jäänud maha ning ei ole erilist lootust, et nad suudavad öö, hoogu kiirendada. kui vaadata Euroopat ning vaadata ülemaailmseid mõjusid digiteerimisel, siis huvitav on ära märkida, et madala tööjõukuluga riikidel tulevikus enam konkurentsieelist ei ole. kui vaadata tekstiilitööstust näiteks, siis suurem osa rõivatööstusest asub Bangladeshis, Hiinas ja Vietnamis. aga see põhineb äh, äh, käsitööl ning see kaob üsna varsti, see tähendab seda, et nutikad tarbivad, äh, äh, tehased liiguvad sinna, kus tarbijad on, ehk siis Euroopasse, Hiinasse võib-olla ja USA-sse. see võib-olla mõjutab ka Euroopa riike, Ida-Euroopa, äh, Ida-Euroopa riike, sest sealne äh, tööjõud on endiselt maa odavam kui Lääne-Euroopas. McKenzie kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta uuring rõhutab ka seda, et äh, teatud riikides on öö, äh, ohus töökohtade protsent suurem. näiteks rikkamates riikides võib see olla suurem kui vaesemates. Hiina ja India järgmise kümne aasta jooksul öö, näiteks peavad vähem kartma, et töökohad kaovad, tulenevalt nende su-, suurenevast keskklassist ning sellest, et on vaja järjest äh, arendada ehitustööstust ja nii edasi. aga riigid nagu Jaapan, Euroopa Liit, USA, kus on ka vananev tööjõud ning ühiskond, on tõenäoliselt suuremas ohus, et töökohad kaovad lähitulevikus. kui vaadata nüüd neid töökohti, mida mainiti juba sissejuhatavates märkustes, siis võib näha polariseerumist. meil on kõrge oskustasemega töökohad, eh, mis, mille hulk järjest kasvab nii teenuste kui tööstussektoris ning madalama oskustasemega töökohad. siin on erimeelsusi Äh, mõned väidavad, et äh, vähem töökohti jääb alles äh, automatiseerimise tõttu, aga teenuste sektoris on asi segasem. vahel öeldakse, et meil on vaja rohkem inimesi näiteks hooldussektoris, aga teisalt on tegemist ka kultuurilise küsimusega. Jaapanis näiteks võib näha palju roboteid hooldekodudes mis võtavad, hoolitsevad vanemate inimeste eest, seega me ei tea tegelikult, kuidas tulevik saab olema. kõik oleneb ka kultuurilisest taustast. aga just see kesktase kannatab tõenäoliselt kõige rohkem. keskastme juhid, kelle töö on suhteliselt korduv, seda võib, neid võib asendada algoritmidega üsna varsti. seega just see kesktaseme töökoht, kesktaseme töökohad lähitulevikus üsna varsti võivad kaduda. ja meil on vaja äh, mingisugust vastust sellele, et mis juhtub siis nende inimestega. ja kui vaadata, siis millised oleks tuleviku töötaja täiuslikud oskused oskuste kogum, siis võib näha, et äh, algoritmide ja tarkvara arenguga äh, see äh, faktipõhine õppimine, mis meie ajal eksisteeris, kaob ajalukku. meil on vaja töötajat, kes peab oskama kompleksseid probleeme lahendada, kes suudab mõelda loogiliselt kellel on ka pehmed oskused, et ta oskab äh, töötada meeskonnas, äh, samas ta on tehnilistes küsimustes pädev, äh, digitaalselt pädev ning ta suudab liikuda ja töötada selles väga liikuvas maailmas. ning sellega kaasnevad suured väljakutsed ka meie haridussektorile, mitte ainult alg- või keskhariduse jaoks vaid ka töötajate enda koolitamise jaoks. meie uuring ka ütleb, et töötajad, kelle töökohad kõige tõenäolisemalt kaovad, on just need, kes saavad ka kõige vähem koolitust oma töö ajal. ka sellega tuleb minu arvates üsna varsti tegeleda kui vaadata ettevõtete struktuure, mina olen pärit just sellest maailmast, siis võib näha dramaatilisi muutuseid. siin on paljud uued terminid, nagu näiteks äh, äh, crowdworkers äh,, siis on meil avatud innovatsioon äh,, äh, hierarhia asendub maatriksi äh, sarnase struktuuriga äh,, ning äh, tsentraliseeritud otsuste asemel tegutsevad projektimeeskonnad. töökohad, äh, töö äh, kohtade olukord samuti muutub. samas meie tööõiguses on terminoloogia vanast ajast. kui vaadata nüüd seda tsentraliseeritud otsuste tegemist, siis praegusel hetkel projektimeeskondadel on keeruline täita tööõiguse reegleid, sest need keskenduvad sellele, et üks inimene vastutab. mis on siis tagajärg meie tööõigusele? see õnnelik lõpp, mida mainis eelkõneleja, sõltub sellest, kui head on meie seadused. kõigepealt minu arvates tuleb keskenduda teenuste sektorile. ning teiseks tuleb tegeleda spetsiifiliste õigustiku valdkondadega, mis pandi paika äh, eelmise sajandi alguses, tööaja direktiiv, näiteks siis see äh, üheteisttunnine puhkeaeg, seda tuleks muuta individuaalselt, äh, lähtuda, siis tuleks muuta ka artiklit kakskümmend kolm, teiseks tööõigus. me peaksime vähemalt, ma tean, et see ei ole teie valdkond, aga me peaksime liikmesriikidele, äh, liikmesriike suunama digiteerimise suunas äh, natukene nagu see on kirjas mobiilsusdirektiivis. ehk siis, et ametiühingute ja töönõukogude töö peaks olema rohkem digiteeritud. Te olete juba ka hakanud toetama täiskasvanud töötajate koolitust, eriti madalama oskustasemega töötajate puhul ning eh, Leedsi ülikooli uuring ka kirjeldab täp-, põhjalikult seda, et FIE-del peaks olema ka teatud sotsiaalsed õigused ja kohustused, ma tean, et uuringus kirjeldatakse seda põhjalikumalt, eh, välja on jäetud küll kollektiivlepingute osa, aga minu arvates peaks neil olema vaba valik ühineda ametiühingutega ma ei usu äh, automaatsesse äh, äh, kollektiivläbirääkimiste kaasamisse FIE-de puhul, see peaks olema ikkagi vabatahtlik. aga igatahes tuleb hakata tegutsema, ei tohiks oodata seda lähenevat tsunamit. suur tänu tähelepanu eest! aitäh! ja nüüd annan sõna proua Franco saalis Madiniele, kes on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee raportöör ja tema töö puudutab uusi töövorme ning ka mõningaid võimalusi, mis nendega kaasnevad. jah, aitäh ja tere päevast, suur aitäh et annate ka mulle võimaluse sõna võtta neis küsimustes. mina olen siin Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nimel ja kuulun äh, Prantsuse äh, ametiühingute, suurima ametiühingu äh, konföderatsiooni hulka me oleme juba pikemalt tegelenud digiteerimise mõjuga töötajatele, kuid ka kodanikuühiskonnale, sellepärast et tuletan meelde, et meie komitee eda-, esindab nii äh, töötajaid, tööandjaid kui ka tarbijakaitseorganisatsioone ja teisi kodanikuühiskonna osapooli. digiteerimine ja tehisintellekt on sellised, mis pakuvad äh, erinevaid võimalusi, kuid äh, ka teatud ohud kaasnevad sellega. meie selliste muudatuste vastu põhimõtteliselt ei ole. Euroopa tasemel kodanikena äh, tahame me õiglast digitaalset üleminekut, mis põhineks Euroopa põhiväärtustel ja tuletan meelde, need on täistööhõive, sotsiaalne progress, Äh, väärtuste kaitse ning äh, ebavõrdsuse ja vaesuse vähendamine. Äh, mitte seetõttu, et töökohad on tehnoloogilised, peaksid meie väärtused olema jalge alla talutud, et ei oleks suuremat võrdsust ja et kodanikud oleks kaitstud. nii et me lähtume siis neist põhimõtetest lisaks sellele paar sõnumit, selleks, et Euroopa saaks ära kasutada täiemääraliselt automatiseerimise, peame me looma haridussüsteemi, mis toimiks ja mis vastaks eh, homse päeva oskuste vajadustele. meil on vaja samuti püsivat sotsiaalset dialoogi sotsiaalpartneritega ning eh, ka mm, asiseid kollektiivläbirääkimisi, samuti ei tohi unustada asjakohast maksusüsteemi. tööhõive koha pealt ma ei hakka pikemalt äh, sellel peatuma, sellepärast et sellest on juba pikalt räägitud ning mina kordaks lihtsalt üle, aga siinkohal tuleb meeles pidada seda, et on neid, kes on hapramas olukorras kui teised ning äh, nendele me peaksimegi kõige suuremat tähelepanu pöörama. kui me räägime Euroopast, siis räägime ka liikmesriikidest. liikmesriigid kõik aga ei ole võrdses olukorras automatiseerimise puhul äh, meil on väga suuri erinevusi liikmesriikide vahel, näiteks Slovakkia või Soome või Norra. erinevused on suured, aga silmas tuleb pidada seda, et mitte seetõttu, et üks, ühte tööd on võimalik automaatseks muuta, et see niimoodi ilmtingimata ka läheb, tuleb arvestada muude faktoritega ka, tehnoloogiaga muuhulgas eh, ning ka reguleerivate mm, meetmetega. siin on siis tegemist poliitiliste valikutega kui ka demograafia olukorraga, näiteks räägime Saksamaa autotööstusest, seal on palju rohkem roboteid kui Prantsusmaal ja seda ka seetõttu, et äh, Saksamaal lihtsalt mingil hetkel oli puudu äh, töökätest ja sellest tulenevalt äh, on ka suurem automatiseerimise tase. kuid samuti on töökohti ja valdkondi, mida automatiseerimine rohkem puudutab. meie aga tahaksime siin ütelda seda eelkõige, et on erinevusi liikmesriikide vahel, erinevate kvalifikatsioonide vahel ning Euroopa peab samuti toetama poliitikaid Äh, mille abil saaks aidata neid riike, mis kõige rohkem võivad kannatada. lisaks sellele muidugi haridus ja oskused on olulised, kuid meie arvamuses, mida me välja töötame, mis puudutab tehisintellekti ning tööhõivet, kolm soovituslikku suunda me räägime kaasavat tehisintellektist, muudatuste ennetamisest ning äh, sotsiaalselt vastutustundlikust restruktureerimisest, kui seda on vaja teha. Äh, mida me peame silmas äh, kaasava tehisintellekti all? näiteks Hollandi eeskujul tuleks kaasata töötajad, sellepärast et äh, tööealine elukond on väga oluline mm, nende arengute äh, seisukohalt ja nad tuleb kaasata nende tehnoloogiate kasutuselevõttu, äh, tuleb vaadata, kuidas on võimalik kohandada nende kvalifikatsioone uute tehnoloogiliste võimalustega. töötajad peavad olema endiselt kogu selle protsessi keskmes ning peavad saama osaleda ka tehnoloogia kasutuselevõtu parandamisel. see on väga oluline seega, et tehisintellekt oleks kaasav ning et konsulteeritaks töötajatega eelnevalt. lisaks sellele läbipaistvus, põhimõte, vastutus, äh, võrdsus, äh, Euroopa Komisjon on oma tehisintellekti paketiga seda kõike ka toetanud ning me usume, et need aspektid peavad kehtima samuti mm, töömaailmas. Äh, õiglus, õigu-, õiglus just töövaldkonnas tähendab seda, et ei tohi töötajaid asendada niisama. me näeme aga, et juba praegu äh, on selliseid töökohti, kus enam inimesed ei kontrolli masinaid, vaid on, äh, nad teevad teistsugust tööd me oleme juba maha jäämas ja kui see veelgi äh, süveneb, siis me jääme pigem kannatajateks, mitte aga ei saa kasu neist muudatustest vastutustundliks restruktureerimine, see tähendab seda, et me peame äh, pakkuma äh, uusi võimalusi neile, kes, kelle töökohad lähevad kaotsi, neil tuleb pakkuda ettevõtete poolset toetust ning koolitust. ning lisaks veel sotsiaalne äh, uuenduslik dialoog, siinkohal oleme me välja pakkunud sotsiaalse dialoogi uusi vorme, näiteks Prantsusmaal äh, on õigus olla lahti ühendatud nii-öelda, see tähendab seda, et töötajad uute tehnoloogiliste vahenditega on kättesaadavad ükskõik kus, ükskõik mis ajal. Neid võib sundida olla ühendatud kogu aeg, saates neile e-kirju ja nii edasi. ja meie räägime nüüd õigusest olla mitte ühendatud lisaks sellele veel õigused, mis peavad kuuluma inimestele, sellepärast et statuudid muutuvad üha ebakindlamateks ning eh, sellest tulenevalt võib olla üks ja sama inimene eh, FIE, eh, töövõtja, tööandja, nii edasi, nii edasi, nii et seega oleks vaja, et õigused kuuluksid pigem inimesele, nii-öelda oleks tegemist ühtse paketi ja sotsiaalõiguse ja kõik muud. ja lisaks sellele veel näiteks Taanis hiljuti kinnitati digitaalplatvormiga kollektiivne äh, kollektiivläbirääkimiste alusel leping, see on esimese kor-, esimest korda ning see kokkulepe nüüd kehtib terve aasta, seejärel vaadatakse üle, äh, kuid see näitab seda, et arvestatakse uute töövormidega ja äh, see ja platvormidel töötavad töötajad ei kaota seeläbi oma õigusi. ametiühingud muidugi ka uuendavad äh, vahel isegi liiga kiiresti, aga me näeme, et tehnoloogilised arengid, arengud tingivad seda, kuid siiski me näeme, et on vaja mõista, mis toimub ja me usume, et tehisintellekt võimaldab samuti ametiühingutele paremini vastata siis töötajate ning elanikkonna huvidele. sellega praegu piirduksin ja muidugi ootan teiepoolseid küsimusi, aitäh! Thank you, yes. suur tänu. tõepoolest, kas komisjoni liikmetel on küsimusi meie külalistele, kes te tänast teemat tutvustasid, siis saate küsida. üsna masendav, ütleksin. pilt avaneb tänastest sõnavõttudest. tegin mõned märkused, näiteks et saab, töökoha leidmine saab olema keeruline ja selle säilitamine, sest äh, inimene peab alati olema valmis muutusteks, tuleb alati iga päev äh, midagi uut õppida, ümber kvalifitseeruda, sest toimub äh, tehnoloogia areng, mis tekitab suure surve töökohtadel. samuti kuulsime, et õigusaktid ei äh, vasta tänase päeva vajadustele, uue tööturu vajadustele, on järjest kasvav lõhe erinevate inimeste vahel, nende vahel, kellel on hea haridus või kellel on vale haridus või kellel üldse ei ole haridust. lõhed süvenevad ja ühtlasi Äh, ka konfliktid. tuleb olla paindlik terve tööelu kestel, tuleb olla atraktiivne tööturul ja FIE peab olema vähemalt iseenda silmis atraktiivne. <coughs> ehk siis, et äh, FIE peab olema võimeline hakkama saama sellega, mille ta on endale eesmärgiks seadnud. üksikasjalikumalt me ei rääkinud sellest, mida tehnoloogiline revolutsioon tähendab maksustamise vallas ja teistest keerulistest asjadest. üsna sünge pilt, me räägime sellest täna oma komisjonis, räägime ka teistes parlamendikomisjonides. ja mulle tundub, et nii on alati. alati, kui tundub, et on meie ees toodud muutused ja siis me kardame neid, samas me teame, et noored äh, saavad hakkama, äh, kõige sellega kohanevad. kuidas äh, siis kujundada tulevikku teadusuurijad, ametiühingud parlamendiliikmed, kuidas me kõik peaksime toimima? kuidas leida viis, mis võimaldaks inimestel usaldusega vaadata oma võimalustele, et inimesed tunneksid ennast täieõiguslike tööjõu liikmetena ka kümne aasta pärast sooviksite midagi öelda? So I was uh... Agnes, jaa, mina mõtlesin äh, kuulates seda, et kas see lugu peaks olema väga positiivne või väga negatiivne. see sõltub ka minu ajust muidugi, et äh, kes ta, mis tahab kõike jagada kategooriatesse, nii et kok-, sest kokkuvõttes on ikkagi tegu erinevate sõnumite seguga, sest et äh, digitaliseerimise mõju, seda on juba enn-, sellest on juba räägitud äh, ammu, et see muutub järjest suuremaks ja OECD uuringud ütlevad, et see nüüd ei, selle, see ei saa olema nii suur muutus, et tööturg ei polariseeru täielikult. nii et sõnum, ma ütleksin, et äh, sõnumeid on siin erinevaid. võib-olla küsimus on selles, et kumb oli enne, kas kana või muna? meil on kõikvõimalikud uued tehnoloogilised vahendid siis ei ole vaja ehk olla tööandja vaateväljas kogu aeg, sest äh, inimene saab äh, iseseisvalt töötada. see on võib-olla ka suur eelis. et keegi ei vaata pidevalt üle teie õla. ja et äh, võib-olla on meil siis vaja ka vähem keskastme juhte, kes järelevalvet teeks tehtava töö üle. aga minu peamine mure seisneb selles, et digitaliseerimine näitab ka seda, et lõhe reaalsuse ja tööõiguse vahel e, süveneb, tööõigus on ajast maha jäänud. Te rääkisite varsti saabuvast tsunamist. ja võib öelda ka, et on ka suur majanduslik eelis digitaliseerumise kasutamisel selleks, et äh, töötajad äh, vabastada töö kõikidest kaitsemeetmetest näiteks Tivelo või Uberi töötaja ei ole enam töötaja, ta on niinimetatud FIE, siis järelikult ei ole vaja ka maksta sotsiaalmaksu, sest tegemist on ju äh, FIE-ga. ja minu küsimus on siis järgmine, et kui kvalifikatsiooni puudumisel on nii palju eeliseid et äh, töötajatest saavad FIE-d ja see on ärimudel. inimesed satuvad äh, uude kategooriasse. kodutöö on samuti ärimudel. ja ettevõtted, äh, mida me näeme täna, näiteks kuidas McDonalds häitub maksude osas, nad ei maksa töötajatele, nad ei maksa ka makse piisavalt ja nii sageli juhtubki suurte ettevõtetega. kuidas siis meie äh, hoiame selle tsunami ära? või kuidas me tööjõu mahajäämus, tööõiguse mahajäämuse ületame? kui Euroopa tasandi ettepanek äh, läbipaistva ja ma ja kõneleja ei mäleta täpselt. ettepanek, mis puudutab läbipaistvaid ja ennustatavaid töötingimusi. kui sellest piisab tsunami ärahoidmiseks kuidas, kas sellest piisab ja kuidas me siis sunnime neid ettevõtteid, kellel on suured eelised äh, tänu sellele, et nad kasutavad tehnoloogiaid selleks, et võtta neilt äh, õigused ära, kuidas me seda siis, äh, kuidas me seda ära hoiame, kas me saame sundida, kas me saame kehtestada mingisuguseid reegleid liikmesriikide tasandil või Euroopa tasandil? Yes, lots of questions. suur tänu, terve rida küsimusi Teil on sõna. tõstatasite mitmeid küsimusi, nii et alustan lõpust. ma ei arva, et äh, praegu laual olev ettepanek lahendab platvormimajanduse teema. võib-olla mõnede ajutiste söö, töösuhete teema küll kui mõnikord inimestel pole neid õigusi, mida, mis neil võiks olla. pigem see on mineviku vigade parandamine kui tuleviku vaatamine. mis puudutab platvormitöötajaid ja uuring, seda näitab Leedsi ülikooli uuring, et sotsiaalkindlustusõigused Euroopa tasandil äh, on kaasaskantavus õiguste puhul, see on osa platvormi tööst et kui inimene töötab erinevate üksuste heaks ning erinevate liikmesriikide puhul Hispaania, Ühendkuningriik, nende ettepanekud on erinevad, on juba midagi välja mõeldud. lisaks sotsiaalkindlustusõigustele on ka töötajate õigused, näiteks äh, puhkuse õigused või miinimumtasu see seab, see tekitab õiglased tingimused tegelikult, võrdsed tingimused ja ettevõtted saavad seda kasutada nüüd osa, odava tööjõu värbamiseks, võida-, võidakse nüüd öelda. kuid need on tegelikult erinev inimgrupp, on, nad on erinevad nendest, keda me nimetaksime kadunud põlvkonnaks. näiteks tüüpiline näitaja on jaekaubanduse kassapidaja või äh, või äh, veoautojuht, meil on kaubanduses tööl tuhandeid inimesi ja siis samuti logistika valdkonnas töötab väga palju inimesi. ja tehnoloogiad sekkuvad ka siin, uued tehnoloogiad, see ei ole mingi fantaasia. miljonid töökohad kaovad siin ära ja mina ei usu, et UPS-i veoautojuhist saab homne programmeerija. poliitikud äh, peavad ennetama seda ja hoolitsema nende inimeste eest, et platvormitöötajad on üks kategooria, võib-olla ebakindlas olukorras, aga teist, teist on inimesed, kellel on praegu töö ja kelle kohta me teame, et nad peatselt need tööd kaotavad. ma ei usu, et me, me ei saa siin midagi ette võtta. see minu jaoks on juba peaaegu sündinud fakt, et need töökohad kaovad. Thank you eh.... suur, suur tänu nüüd härra Samuel Engblom. aitäh esiteks küsimus, et kas äh, see on positiivne või negatiivne lugu, see on lugu. vaatame pro, näiteks OECD prognoose, viisteist protsenti töökohtadest, mis kaovad ja veel kümme protsenti muutuvad. kui me seda arvestame, siis need arvud ei ole väga erinevad sellest, mida me oleme oma elu jooksul näinud kahekümnendal sajandil Euroopas ja see on muutuste, suurte muutuste ajalugu, sõjaaegne periood on äh, tohutute struktuursete muutuste ajastu ja me oleme sellega pidanud hakkama saama ja rakendama õigeid poliitikaid, ma arvan, et see on ka võimalik. see on igasuguse arutelu lähtepunkt. ja siis küsimus ei ole selles, et kuidas me aeglustama peame seda arengutempot, pigem äh, pigem peame aitama inimestel sammu pidada. ja haridus on osa sellest, koolitus tööelu vältel, aga samuti peame rakendama neid tehnoloogiaid selliselt, et äh, inimestel on mulje, et nad on kaasatud, et neid võetakse ka kuulda Äh, informeerimise, konsulteerimise kultuur Euroopas võiks saada konkurentsieeliseks. nüüd, kas tööõigus on maha, ajast maha jäänud? ma arvan, et see on väga ohtlik arusaam, et tööõigus on ajast maha jäänud. näiteks kahekümnendast sajandist oleme ka õppinud, et tööõigus on osutunud väga paindlikuks ja peamised mõisted, nagu näiteks töötaja mõiste on arenenud siis, kui ühiskond on arenenud ja kui majandus on arenenud ja töökorraldus on arenenud ja kui me nüüd ütleme korduvalt, et tööõigus on ajast maha jäänud, siis ta jääbki ajast maha. selle asemel peaksime mõisteid kohandama, olemasolevaid mõisteid ja ka siin on, äh, on keer-, mõned ettevõtted, kes endiselt sõltuvad oma narratiivist, sest nad peavad ligi meelitama riskikapitali, nad räägivad sellest, kui erinevad nad on, et nad ei suuda traditsiooniliste mudelitega kohaneda ja vaadakem sellele väga kriitilise pilguga. ja siis ärimudelist äh, rääkides, mis võtab inimestelt õigused. mis paneb Äh, mis viib selleni, et inimesed hakkavad viiedeks, selle asemel, et olla palgatöölised. vaatame Euroopa riikide kogemusi, maksustamine, sotsiaalkindlustusmaksed, väga ol-, on väga oluline teema, sest siin on kohe majanduslik eelis ja on näiteid, kus äh, saab äh, odavamalt inimesi värvata. nii et oluline on tagada, et maksustamine ja sotsiaalkindlustusmaksed töötajate FIE-de puhul on enam-vähem samal tasandil, mis tähendab omakorda seda, et FIE-del peavad olema ka praktiliselt samad õigused. ja, ja edasi, millele peaksime hakkama mõtlema, on see, kuidas karjääri trajektoorid äh, kulgevad. kui inimene jääb ummikusse või äh, töökohal algab inimese karjäär ja siis jõuab, jõuab inimene stabiilsemate töökohtadeni. paraku näeme sageli, et äh, tähtajalised ajutised lepingud on need, mis takistavad inimesele edasiliikumist stabiilsema töökoha suunas täna. Thank you uh.... suur tänu. professor De Stefano, palun. tänan mina ütleksin, et esimese, esiteks seda, et me, pilt ei peakski olema täiesti positiivne või täiesti negatiivne tehnoloogia mõju osas tööturule. siis me peaksime tehnoloogiat millekski erandlikuks. me tahaksime nagu näha tehnoloogiat eraldi muust elust ja et kõik ainult hea või halb on sellega seotud, kuid tegelikult tehnoloogia on osa elust, see ei ole ei hea ega halb ja, ja regulatsioon on selleks, et asju korraldada ja selleks, et, et asjad läheksid paremas suunas, kui nad muidu ilma eeskirjadeta läheks. nüüd küsimus, kuidas veenda platvorme selleks, et nad tuleksid laua juurde sageli on küsimus selles, et neid ei peagi veenma, iga ettevõte peab täitma olemasolevaid eeskirju. ja kui mõned ärimudelid ei vast-, ei ole vastavuses õigusaktidega, siis ei pea mitte eeskirju muutma tingimata, võib-olla tuleks muuta ärimudeleid, mis ongi loodud selleks, et äh, reeglitest kõrvale hiilida. alati nii see ei ole küll, aga mõningatel juhtudel ettevõtted räägivad, et nad on väga uuenduslikud, aga tegelikult nad lihtsalt äh, maksavad töötajatele vähe ja vähendavad oma kulusid. ja teiseks, mina ei usu, et äh, tehnoloogiat kasutatakse ainult selleks, et me oleksime iseseisvamad. tehnoloogiat saab kasutada ka selleks, et äh, jälgida tähelepanelikumalt töötajate töö tulemusi, mitte ainult platvormimajanduses, vaid ka traditsioonilistel töökohtadel, kus äh, wearable, igasugused kaasaskandavad seadmed ja käepaelad jälgivad seda, kuidas inimesed liiguvad või, äh, või kaardid, mis näitavad Äh, mis tujus inimene on vastavalt tema hääle kõrgusele ja nii edasi, kõike see võimaldab inimesi jälgida. see võib olla hea mõnikord, sest see võib mõnikord äh, aidata kaasa töötajate heaolule, aga see võib olla ka väga halb, kui meie isikuandmeid hakatakse väärkasutama. nii et pilt ei ole, ei, ei saa olla mustvalge e. eeskirjad peavad kuritarvitamise ära hoidma aga samas peavad ka nad võimaldama ka ära kasutada tehnoloogia poolt pakutavaid võimalusi. ja siinkohal ka lõpetaksin. Thank you, mis suur tänu, härra Ola. suur tänu. mina rõhutaksin kahte aspekti, millest piisavalt, ma arvan, ei räägitud. näiteks tehnoloogilised muutused, digi-, adapteerimine, sellest on meile räägitud kui millestki loomulikust. et äh, teisiti justkui teha ei saagi, et on kevad, suvi, sügis, talv ja järelikult on ka tehnoloogia areng. ja me peame selle tagajärgedega lihtsalt hakkama saama. ma aga arvan, et me peame äh, rääkima ka tehnoloogilistest valikutest. minu arvates on see poliitiliselt oluline küsimus, et millist ühiskonda me tahame näha, kas me oleme nõus sellega, et lähtume mujal tehtud otsustest, näiteks mõned palgatöötajad täna, neile näiteks öeldakse täna, et nad hakkaksid äh, kasutama, et ne-, et nendesse sisendataks kiibid, et jälgida nende liikumist. <coughs> me näeme teisi juhtumeid, kus töö korraldamises lähtutakse täielikult algoritmidest. näiteks autotööstuses Belgias on meil niinimetatud äh, inimahvid, inimesest on saanud äh, masina osa lihtsalt või ah-inimesed pigem nii et ühiskond peab tõsiselt mõtlema selle üle, milliseid tehnoloogilisi valikuid ta näha soovib, mitte ainult sellele, kuidas me peaksime kohanema juba tehtud valikutele. teiseks, riskid ja võimalused, jah. jah, nii palju kui võimalik, kahandame riske ja toetame võimalusi, hea küll, aga aga küsimus on inimese, töötaja kohas kõigis neis protsessides Te rääkisite Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamusest, sellest, et töötajalt võetakse töö ära. see on väga tähtis aspekt, seda enam, et me näeme, et juba praegu, praegune areng viib selleni, et, et tööprotsess individualiseerub ja sellel on mõju ka tervisele. erinevad uuringud näiteks näitavad, kui arutatakse töötervishoiu teemasid näit-, mida läbipõlemise teema, aga mitte ainult, siis on seal, mainitakse terv-, selliseid aspekte, mis põhjuta-, põhjustavad kannatusi töötajatele, üks nendest on see, et äh, töö mõte on läinud ka kaduma töötaja jaoks ja teiseks, et ta on jäetud välja töö kollektiivist. ma ei tea, kas teie uuringutes olete neid aspekte ka vaadelnud? Please take the floor. ja proua Madini. jah, teil on õigus. peamine väljas, väljakutse meie ühiskondade, poliitikute, sotsiaalpartnerite jaoks on valida, millises maailmas me tahame elada ja milli, milline roll meie arvates peab olema tehisintellektil, tarkadel masinatel. ja ma arvan, et äh, me ei ole piisavalt seda arutanud, me ei ole piisavalt äh, eelnevalt konsulteerinud äh, nende tehnoloogiate kasutuselevõtu kontekstis. ma arvan, et sotsiaalpartnerid, läbirääkimised ei ole piisaval tasandil Euroopas ma ei räägi, ma räägin selle tulemustest. ütlen seda täiesti keerutamata. ja ma arvan, et on ka neid, kes, kuidas ei, et kes ei soovi reguleerida. toon veel ühe näite, näiteks direktiiv, mis tege-, mis puudutab äh, läbipaistvust ja ettenähtavust töökohal äh,, meil, meil oli direktiivi lihtsalt vaja, sest kollektiivläbirääkimised nurjusid. nii et probleem on olemas ja ma arvan, et äh, Euroopas lihtsalt me ei ole selle kõrgusel, mida Euroopa traditsioon eeldaks kollektiivläbirääkimiste kontekstis, et oleks kaetud igat sorti töö ja, ja innovatsioon. selge on see, et jah, meie arengud on muljetavaldavad, robotid, mis asendavad inimesed ja nii edasi. aga töö kvaliteet ja korraldus ja kvaliteet, töötervishoid, kõik see, millest me oleme rääkinud, kõik seda kõike ei arvestata piisavalt täna. ei kogu maailmas ega ka mitte konkreetsemalt, sest, sest ettevõtted ja sektorid ei, ei ole kõik sarnased. peaks olema üldine alus, mis on kõigile ühtne, sellest me räägime ka Majandus- ja Sotsiaalkomis-, komitees, mis on õiguste, kõigi õiguste õiguste baas, mis on kõigile sama. Prantsusmaal eelmisel härra Villani raport võeti vastu eelmisel kuul, kus räägiti just sellest, et tehisintellektil peab olema teatud mõte. me peame mõtlema asjade mõttest, arutama, mida teha selleks, et suunata äh, homset. ja kesksel kohal peab olema inimene ja inimese suhe masinaga ja meie soovitus eelmisel, eelmisel aastal vastu võetud arvamuses tehisintellekti kohta oli, et inimene peab olema see, kes juhib, inimene peab öö, äh, suutma kontrolli omada masina üle ja mis äh, hirmutab, on niinimetatud mustad kastid, ehk siis et algorit-, algoritmid öö, äh, toimivad ilma, et me mõistaks täielikult, kuidas ja mis tulemusi nad annavad. me peame ka koolitama insenere, andma neile arusaamise eetikast, selleks et äh, masinad, mida nad ehitavad, oleks inimese ja inimkonna teenistuses. et sellest saaksid kasu inimesed, kellel on näiteks äh, puue, aga ka kõik, kellel on liikumispuue või äh, inimesed, kes saaksid abi äh, kaasaegsest diagnostikast, meditsiinist, võimalused on olemas, aga me peame nende üle kontrolli teostama. nii et kui äh,, nagu te ütlesite, härra Kolem, võimalused tuleb maksimaalselt ära kasutada ning negatiivseid tagajärgi tuleb võimalikult kahandada. Nendeks stsenaariumideks tuleb ka valmistuda, tuleb valmistuda homseks maailmas, kus me tahame elada Thank you. Valerio De Stefano. Thank you, Chair. Um, I would like uh, also to um, read... Aitäh! Ma räägiksin ka sellest äh, võimalikust äh, määrusest. Nagu juba öeldi, siis aeg-ajalt jääb mulje, nagu et me ei saaks üldse midagi ette võtta seda kuuleme me näiteks automeerimise puhul, kui palju töökohti me kaotame, kuidas uus tehnoloogia tõrjub töökohad välja, aga tegelikult eurooplastena meil on olemas teatud instrumendid, et hakkama saada suure tööpuudusega, meil on näiteks kollektiivse koondamise direktiiv, kus on kirjas reeglid kuidas peaksid omavahel läbi rääkima tööandjad ja töövõtjate esindajad. see puudutab ka automeerimist ja töökohtade kadu. selle me sageli unustame, me unustame sageli selle, et sotsiaalset dialoogi saab kasutada ka selleks, et automeerimist paremini hallata. sotsiaalset dialoogi saab minu arvates ära kasutada ka selleks, et tagada läbipaistvus kui me räägime nendest töökohtadest, mis kaovad ja nendest, mis ei kao, kuidas me neid haldame, kuidas me tagame, et tehnoloogiat kasutatakse ära kõigide huvides. selle asemel, et äh, töötajaid lihtsalt äh, jälgida. kui me seda ei tee, siis hakkavad inimesed tehnoloogiat pelgama, hülgavad äh, muutused ning see muuhulgas mõjutab ka tootlikkust ning majanduslikku tulemuslikkust. seega minu arvates on väga oluline, et me vaatame, kuidas me läbi õigusloome saame äh, parandada tehnoloogia mõju töökohtadele. aitäh! ja härra Engblom, suur tänu! minu arvates te küsisite väga hea küsimuse. kas me peame aktsepteerima tehnoloogiat? loomulikult me ei pea seda tegema, sest äh, inimesed endiselt kontrollivad tehnoloogiat, aga teisalt, kui vaadata Euroopat, siis tuleb tunnistada, et tehnoloogia on üks nendest asjadest, mida me saame oma konkurentsivõime parandamiseks kasutada, et me saaksime luua nii palju väärtust, et elada nii head elu, kui me soovime. seetõttu tuleks olla positiivne oma lähenemises ehk tehnoloogiale. teine asi on, kuidas tehnoloogiat reguleerida. minu arvates peaksime me vältima tehnoloogia kui sellise reguleerimist, me peaksime reguleerima tulemusi, näiteks kui võtta teisi, tehisintelligents värbamisprotsessis, diskrimineerimine värbamisprotsessis on küll keelatud Euroopa reeglitega ning kui tööandja kasutab mingisugust sellist tehnoloogiat, mis di-, diskrimineerib värbamisprotsessis, siis see ei ole lubatud. kui me räägime töötervishoiust, siis ma nõustun sellega, et on murettekitav, kuidas tööd organiseerida, kui suhelda tööde juhataja, vaid mingisuguse masinaga. loomulikult loob see erinevad suhtevõrgustikud, mis tekitavad probleeme, sest me teame, kui oluline on juhtide suhe töötajatega, kui me räägime heaolust töökohas. ning me peame ka tagama, et me ei vaata tehnoloogiat kui midagi müütilist. alati on tehnoloogia taga ju ka inimene. ning sa, äh, tavaliselt on see äh, tööandja, kes äh, kasutab seda tehnoloogiat. ehk siis me ei tohi öö, unustada, et keegi peab alati vastutama tööandja ei saa, ei tohi kunagi peita ennast tehnoloogia taha, kui ta ei ole tehno-, tehnoloogiaga rahul, siis ta saab alati kohtusse kaevata tehnoloogia valmistaja, aga ta ei tohi kunagi kaotada oma sidet töötajatega. minu arvates mentaliteet peaks olema positiivne tehnoloogilise muutuses vastu Euroopas, sest meil on vaja seda tuleviku jaoks, aga samas äh, peame me ära kasutama vahel neid, neid, neid öö, isegi unikaalseid võimalusi, mis meil siin Euroopas on, Valeri minu arvates selgitas seda oma sõnavõtus väga hästi. härra Taks. jah, ma nõustun kolleegidega. loomulikult tehnoloogia ei pärine taevast, vaid äh, inimtegevusest see on ikkagi ehitatud. aga minu arvates on siin meie äh, arutelus tehnoloogia mõjude üle üks äh, konkreetne viga. meil on kognitiivne lõhe ühelt poolt. räägime me palju sellest, millised on võimalikud kaod. teatud äh, töökohad automeeritakse, seega äh, meil on hea pilt nendest töökohtadest, mis võivad kaduda. seda mainivad ka need uuringud, millest täna on räägitud, näiteks see Osmondi uuring ja nii edasi. aga need uuringud ei räägi mitte midagi nendest töökohtadest, mis võidakse luua nende tehnoloogiate poolt. seal ei räägita sellest, mida meil on võimalik võita. seega siin on tõesti kognitiivne lõhe me saame rääkida sellest, mida me teame, me teame sellest, milline on praegune olukord ja praegune majandus, aga me ei tea, milline saab olema tulevikumajandus. millised saavad olema ka võimalikud öö, öö, võidud uuest tehnoloogiast, ka tööhõives. seega minu järeldus oleks, me ei tohiks olla liiga pessimistlikud. me peaksime loomulikult olema ettevaatlikud, aga me ei tohiks karta. aitäh! suur tänu sellise lõpu, lõppsõna eest, sest äh, arutelu oli muidu äh, nelikümmend viis minutit tagasi alles väga masendav, aga nüüd on olukord natukene parem. ja nii on kergem üksikasjadesse laskuda, äh, kui meil ei ole, me ei fantaseeri, vaid paneme paika konkreetseid kavu tulevikuks nüüd annaksin sõna teisele juhatajale ülejäänud koosoleku juhtimiseks. ütle, tahaksin teid kõiki tänada selle eest, et mul oli võimalus teid kõiki ära kuulata, härra Oland nüüd juhib viimast päevakorrapunkti. see puudutab platvormimajanduse mõju okei okay,, donc je propose tout de suite de, de commencer dans les hästi, alustame siis kohe. tegemist on mõneti jätkuaruteluga eelnevale kuulamisele, see puudutab siis platvormimajanduse töötajate kaitset. see on äärmiselt oluline punkt. tööhõive komisjonis Euroopa Parlamendis soovisime me et koostataks uuring selles küsimuses. see on päris põhjalik. siin on äh, küsitletud ligi viitekümmet äh, eksperti ning äh, platvormitöötajaid samuti, seega mm, selle alusel saame me ehk välja töötada ka mõningad soovitused selle kohta, mida tuleks ette võtta, et tagada töötajate kaitse Äh, sellepärast, et meie majanduses praegu platvormi ettevõtete osakaal üha kasvab. kõigil on aega kümme minutit sõnavõtuks. Christopher Ford ja Mark, härra Mark Stewart saavad siis sõna ja härra Ford, palun esimesena sõna. Thank you, Chair, and thank you for the opportunity to present um, our findings today. Uh, ähm.... suur aitäh, suur aitäh! Äh, nagu öeldud, siis me tahtsime selle uuringuga rohkem mõista, millistes tingimustes ja kuidas on tööle võetud platvormi äh, majanduses töötajad. see on väga huvipakkuv. see võimaldab meil näha, mis toimub ja pakutakse uusi võimalusi töötajatele, suuremat paindlikkust. kolleeg rääkis ka võimalikest uutest töökohtadest lisaks sellele on tekkinud aga küsimusi selle kohta, milline on platvormimajandustöötajate olukord, milline on nende õiguslik staatus, see ei ole alati päris selge kas nad on äh, töövõtjad, FIE-d, äh, lepingulised töötajad. samuti on väga palju räägitud sellest, et kas äh, olemasolevad sotsiaalkaitseskeemid neid ka katavad. me viisime selle uuringu läbi selleks, et rohkem mõista, mis siin toimub minu kolleegid äh, professor Mark Stewart ja Simon Joyce, äh, doktor Simon Joyce on siis äh, kaasa aidanud selle väljatöötamisele Leedsi ülikoolist. Euroopa Liidu erinevates algatustes on samuti tunnustatud platvormmajanduse osakaalu komisjon samuti kiitis heaks avalduse sotsiaalkaitse tagamiseks platvormimajanduses eh, FIE-dele ning siin kaetakse just erinevaid sotsiaalkaitseskeeme. lisaks sellele on ka direktiivi eelnõu töötingimuste kohta, kus samuti üritatakse mm, lahendada probleeme, mis on seotud eh, ajutiste lepingutega ja ebakindlate lepingutega töötavate töötajate õigusi oleme üritanud vaadata, kuidas viimastel aastatel on platvormmajandus arenenud, väga palju on spekuleeritud äh, selle majanduse kasvu üle, väga palju on vaieldud terminoloogia üle ning selle üle, millised töövormid siin on me oleme käsitlenud neid erinevaid arutlusi ja üritanud vaadata, kuidas on kasvanud platvormmajandus. aga eelkõige oleme üritanud mõista, millist kasu saavad need, kes platvormmajanduses töötavad, millised on väljakutsed neile ja kuidas on seotud sotsiaalkaitsega. viisime selle läbi Euroopa Komisjoni, tööhõivekomisjoni algatusel kaks tuhat seitseteist kasutasime erinevat äh, teaduslikku kirjandust ning ka õiguslikke dokumente selle kohta. oleme intervjueerinud tuhande kahtesadat platvormi töötajat erinevatest äh, mm, ettevõtetest, Amazon äh, ja nii edasi. samuti viisime läbi intervjuusid sidusrühmadega Bulgaarias, Saksamaal, Taanis, Hispaanias, Prantsusmaal, Itaalias, Poolas, Ühendkuningriikides siinkohal siis äh, töövõtjad, ametiühingud, tööstus, erinevad üksused, äh, platvormimajandused, kuid samuti äh, poliitiliste otsuste langetajad ja teised. kui läheme edasi uuringu tulemuste juurde, tahaksin selgitada põhjalikumalt, milliseid termineid me kasutasime me oleme päris palju termineid kasutanud, me näeme, et äh, need puudutavad erinevaid töövorme, mis kattuvad mõneti. tihtilugu räägitakse äh, äh, jaotusmajandusest või siis muudest terminitest, need on väga üldised. kollaboratiivne majandus, need on positiivsed pigem, samuti ja, jaotusmajandus tööampsumajandus on aga teist laadi. me oleme kasutanud aga platvormmajandust ja see on neutraalsem, see tähendab siis seda igasugune töö, eh, mida vahendab, mille eest maksab veebipõhine platvorm. nõudlusepõhine töö, Uberi taksojuhid ja nii edasi, kuid samuti eh, Amazon Mechanical eh, ja muud sellised töövormid me ei ole kaasanud Airbnb-d ja muid üürivõimalusi. hinnangud erinevad aga vastavalt andmetele, me eeldame et, et üks kuni viis protsenti Euroopa Liidu elanikkonnast on mingil hetkel teeninud raha platvormi tööl ka väga suured erinevused äh, on siin erinevate hinnangute kohaselt, aga see on siis meie kõige põhjendatum Äh, eeldus. jagamismajandus, äh, siin me peame silmas avatud äh, allikaid, tarkvara, muud sellist, kuid tegelikult tähendab see paljut enamat tegelik jagamajandus tõenäoliselt puudutab enamat kui ühte kuni viite protsenti. olgugi, et platvormide osakaal on praegu väike, aga kasvab kiiresti ning vägagi hoogsalt. mõningad järeldused. siin me oleme üritanud äh, siis kokku võtta peamised äh, avastused, mis me tegime selle uuringu raames. esiteks, esimesed kolm punkti on äh, pühendatud siis sissetulekule, tegemist on positiivsete aspektidega, mis inimeste poolt välja toodi paljude jaoks on üheks eeliseks see, et platvormmajandus võimaldab teenida lisaraha siis äh, põhitöökoha kõrvalt. räägiti samuti võimalusest äh, kodus töötada, see muidugi kehtib mõningatele töövormidele rohkem kui teistele, Amazon Mechanical, ClickWorker ja muud sellised veebilehed äh, võimaldavad siis tööd teha kodus ning see on üheks eeliseks samuti räägiti äh, aja paindlikkusest, äh, mida seostatakse platvormitööga, see on samuti üheks peamiseks positiivseks küljeks. järgmised kaks punkti puudutavad võimalikke probleeme või raskusi, mis võivad esile kerkida. me küsisime terve rea küsimusi äh, rahulolu kohta platvormi töö puhul. nii need olid siis peamised leiud. Äh, üldiselt ei oldud rahul äh, äh, või rahulolu tase oli väga madal sissetuleku osas ja samuti üritasime vaadata, palju aega siis kulutatakse platvormitööle, palju põhitööle. me nägime, et tegelikult tasumäär oli madal platvormitöö puhul selle tulemuse me leidsime, et ainult neljandik tuhande kahesajast töötajast ütlesid, et nad äh, on tä-, igati rahul tuludega, mis nad saavad sellest. ja isegi väiksem hulk äh, intervjueeritutest olid rahule karjäärivõimalustega. üheks huvitavaks leiuks veel on see, et paljud küll kasutasid platvormimajandust seda selleks, et äh, lisatööle eh, veel eh, midagi juurde teenida, aga neljandik tegelikult eh, teenis üle poole oma sissetulekutest platvormitööga üritasime jagada vastanud kategooriatesse, kasutasime erinevaid vahendeid, selleks lõime kolm rühma platvormi töötajatest keskel on äh, nii-öelda mõõdukad kasusaajad, enamus neist omavad äh, teist töökohta, kolm neljandikku neist. Nad äh, sõltuvad mõõdukalt oma platvormitööst ja alla poole neist saavad üle poole oma põhisissetulekust siit. kolmandikul neist on olnud teatud äh, äh, rahalisi raskusi ja neil on olnud raskusi ka ots otsaga kokku tulla. Äh, juhukasutajad, üheksakümne viiel protsendil neist on mingi muu töökoht, nad on väga vähe sõltuvad platvormimajandusest, ainult viis protsenti neist saavad üle viiekümne protsendi oma sissetulekutest platvormmajandusest, aga ikkagi suur hulk neist, kakskümmend seitse protsenti on sattunud rahalistesse raskustesse eh, seoses platvormi tööga. kakskümmend viis protsenti eh, on siis eh, tugevalt sõltuvad, vähesel viisteist, viieteist protsendil on ainult mingi muu töökoht ning nad on tugevalt sõltuvad kuuekümne kaheksa protsendi üles ning paljud neist samuti on rahalistes raskustes. me tahaksime välja tuua ka nüüd mõningad raskused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 see proportsioon, see hulk töötajaid, kes on suures sõltuvuses platvormi ja tööst, tegelikult on ka selliseid töötajaid, kellel on väiksem sotsiaalne kaitse või ei ole seda. ehk siis mida suurem on sõltuvus platvormi tööst, seda väiksem on sotsiaalne kaitstus. vähemalt nende endi andmetel seda võib nüüd vaadelda mitmeti. tihtilugu on neil äh, eraldi lepingud. Äh, ja neil ei ole laiendatud sotsiaalkaitset nende lepingutega. kuid samuti arvestada nende tundide hulgaga, mis, äh, mille vältel nad tööd teevad. teiseks Äh, osadele töötajatele pakutakse, äh, osadel töö-, platvormi äh, töötajatel on sotsiaalne kaitse, aga seda teist, mingi teise töö alusel, mitte platvormi töö alusel. ning see kaitse tuleneb siis traditsioonilistest töösuhetest pigem, mitte platvormi tööst. paljude platvormi töötajate jaoks traditsiooniline töökoht eh, ei olnud ka kindlustatud. osad neist said teatud eh, sotsiaalkaitse, eh, teise töö ka, aga tihti see teine töö oli ikkagi ebakindel, seega me näeme, et see ebakindlus oli, on tegelikult kahekordne sellest tulenevad suured väljakutsed sotsiaalkaitsele me näeme, et on üritatud parandada platvormi töötajate olukorda, kuid äh, väljakutsed on tõesti äh, tõsised, eriti just seoses sotsiaalse kaitsega. meie ta-, äh, ütleme, et oleks vaja reformida sotsiaalkindlustussüsteeme selleks, et ka platvormi töötajate kaasata, erinevad läved, mis sotsiaalkindlustuse saamiseks on ette nähtud, ei, on liiga kõrged tihti samuti äh, äh, jätkuv töö äh, või töö jätkuvus siis ning see, et vahetatakse platvormi, võib tingida selle, et tegelikult ei, töötaja enam ei käi sotsiaalkindlustuse alla. samuti on eks vaja, et tagatakse põhiõigused kõikidele, kõikide kodanike jaoks see oleks ning siin astutavad sammud oleksid tervitatavad kui äh, platvormi töötajatel ei ole töötaja staatu-, äh, staatust, siis ikkagi peaks neil olema õigus mingisugustele alusõigustele. nägime, et päris suured erinevused olid riigiti samuti, põhiõiguste osas äh, aga tuleks ütelda, et tuleks teatud harmoneeritud õigused luua Euroopa Liidus, mida saaks liikmesriikides, liikmesriikide seaduse põhjal ellu rakendada vastavalt äh, äh, ning samuti me leiame, et äh, riiklikud statistikaametid peaksid rohkem andmeid koguma platvormi töötajate kohta, samuti tuleks luua protseduurid, mille alusel siis platvormid infot edastavad, nii et oleks võimalik rohkem andmeid koguda tegelikult platvormi töö kohta selleks, et kindlustust laiendada platvormitöötajatele, oleks vaja samuti tagada töötajate esindatus läbi äh, äh, tööturu vahendajate, ametiühingute. siin tuleks vaadata, kuidas on võimalik erinevates riikides selliseid uusi tööviise ähm, käsitleda ja kuidas oleks võimalik tagada töötajate esindatus suur aitäh võimaluse eest teile täna meie tööd tutvustada ning hea meelega kuulan ära teie kommentaarid ja küsimused. suur tänu ettekande eest, raporti eest. ma räägin ka kolleeg Susteri nimel, kes eh, huvitub ka väga sellest platvormitöö teemast Eh, see uuring meeldib eh, meile seetõttu, et väga positiivne kuvand ning meil oleks vaja tõesti vaadata üksikasjalikumalt, mis päriselt toimub, seetõttu see eh, raport oli väga kasulik. küsitakse meie komisjonis tegelikult väga sageli ka aruteludes Euroopa Komisjoniga, sest meile öeldakse, et me ei tea, millest me räägime. seega teie aitate meil seda lünka natukene täita Joogivi uuring näitab ühelt poolt äh, poliitiliste meetmete vajalikkust selleks, et äh, aidata kujundada platvormi majandust sotsiaalselt õiglasena ning jätkusuutlikuna. E, erinevate platvormi, platvormide sektor on sama mitmekesine kui traditsiooniline majandus, aga kui vaadata ka tähelepanelikumalt, siis võib näha äh, palju sarnasusi. ning siin on see uuring ka väga kasulik. regulatiivne eesmärk. kohal on ka mu naaber, tere tulemast. Regulat- ning tagada, et õigused ja kohustused oleks kõigile võrdsed platvormimajanduse ettevõtted ei tohiks kuidagi saada vähendada oma kohustusi töötajate ees selleks, et saada konkurentsieelist, näiteks seeläbi, et nad äh, vähendama vastavalt reaalsusele, tagamaks, et äh, uus õigustik äh, võtaks arvesse ka uusi paindlikke tööhõivevorme. aga me läheksime isegi sammu kaugemale ning võtmereeglid kehtiks ka platvormi majanduse kohta. Friedrich Eberhard Stiftung koostas hiljuti ühe uuringu, millele viitab ka mu kolleeg ning see näitab, et, et Euroopa Liidu poolne lähenemine, Euroopa Liidu tasandi poolne äh, võiks äh, välja näha ning minu küsimus oleks järgmine. Teie uuring ei soovi justkui väga rääkida konkreetsetest äh, seadusaktidest äh, Euroopa tasandil, vahest räägite ka sellest. teine teema. Äh, töösuhete klassifitseerimine, sest see on oluline, töötajad heidetakse kõrvale ning väidetakse, et suurem osa töötajaid on FIE-d samas me näeme, et äh, tõendamiskohustus langeb töötajale, kui nad soovivad äh, teistsugust äh, töösuhet tõendada ning nemad on vist kõige nõrgemas olukorras selles töösuhtes. ning üks võimalus sellele probleemile oli see, et töölepingud on platvormimajanduses oleks tegelikult jah, tõesti töölepingud töövõtja ning platvormimajanduse ettevõtte vahel, seega langeks tõendamiskohustus ettevõtte jaoks, ettevõttele. kõik niidid kokku jooksevad ning platvorm ise saab tegelikult ainsana esitada tõendeid töösuhete kohta ning selline õiguslik, kus infot napib ning seetõttu ei saa tööõigusi piisavalt rakendada. minu küsimus oleks, kas see oleks teostatav lahendus ning kas te olete seda kaalunud ka selle uuringu kontekstis? küsimuses, nüüd mul läks see pealkiri ka täppi. kuidas saaks see aidata platvormimajanduste tööt-, majanduse töötajate olukorda ning äh, kas aitaks see, kui see tõendamiskohustus äh, viidaks üle ettevõtetele? okei okay,, if, if I start and then bring in. olgu, ma alustan tööd, mis meil toimusid või võib-olla ei toimunud äh, uuringus osalejatega. palju rääkisime me nendest teemadest, äh, mida te mainisite, näiteks õiguslik klassifikatsioon ning potentsiaalne Euroopa-poolne tegutsemine. meie õigusekspert täna siin ei ole,